lugupeetud äh, esimees Gualtieri, äh, lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kuulajad on ilmselt asjakohane rääkida minu poliitilisest motiveeritusest. ma loodan, et ma saan anda panuse sellesse, et maailm oleks tasakaalustatum, kus äh, inimestel oleks võimalus oma unistusi ellu viia, hoolitseda enda ja oma perekonna eest ja õppida võimalikult palju. et tegemist oleks ühiskonnaga, kus inimesed, äh, loodus ja kliima on tasakaalus et tegemist oleks ühiskonnaga, kus oleks tegemist jätkusuutliku majandusega selleks, et mis, mille all ei kannataks tulevased põlvkonnad, et tegemist oleks vaba ühiskonnaga, kus me saame olla erinevad ja vabad nii et kui te mind ametisse kinnitate konkurentsivolinikuna, tahan ma võidelda selle eest, mille eest ma olen kogu oma poliitilise elu jooksul võidelnud. tahaksin võidelda, võidelda selle eest, et äh, ei talataks jalge alla ei väikseid ega suuri, et kedagi ei jäetaks kõrvale ega et kedagi ei kasutataks ära nende poolt, kes tihti armastavad oma võimu ära kuritarvitada. nii et me näeksime sellist vaba igapäevaelu, kus meie ideed saavad õitsele puhkeda ja kus meil oleks rohkem valikuvabadust, mis tagaks meile töökohad ja see omakorda tagaks äh, vabaduse. Äh, ma käisin Euroopa Parlamendis esmakordselt kuskil kakskümmend viis aastat tagasi, kui oli, kui ma olin praktikant. ja ma ei osanud kunagi arvata, et Äh, seisan siin täna teie ees ja minu jaoks on see loomulikult suur öö, äh, au ja ma tunnen ennast ka väga alandlikuna siin selles kojas. kui ma olin kahekümne ühe aastane, liitusin ma oma erakonna Euroopa asjade komisjoniga. meie oleme korraldanud kampaaniat loosungi all Meie usume Euroopasse ja ma tõepoolest usun Euroopasse Eh, kui nüüd kiiresti edasi liikuda, siis eh, kolm aastat tagasi, peaaegu sellel samal päeval kolm aastat tagasi, eh, nimetati mind majandusasjade ja siseküsimuste ministriks ja osalesin esimesel ECOFIN-i kohtumisel. tegemist oli väga ebakindla ajaga. ning nõukogus nägin ma ja kogesin kuidas see usaldus Euroopasse muutus konkreetseteks lahendusteks Euroopa Liidu jaoks. me suudame tormidele vastu panna vaid siis, kui me hoiame kokku. kui me peame äh, kinni antud lubadustest ja kui me töötame ühiste huvide nimel selline meeleolu valitses tollal läbirääkimiste laua ümber ning tänu tarkadele otsustele, mida komisjon, nõukogu ja parlament langetasid, suutsime me kriisi ohjata. ma alustasin oma sõnavõttu nende mälestustega, sellepärast et ma üritan samas vaimus läheneda sellele ametikohale, millele ma täna siin kandideerin. ma usun, et ühiste huvide kaitse on kompe-, äh, konkurentsipoliitika iseloomulikuks tunnuseks. ma ei ole harjunud tegema suuri sõnu. aga mulle tundub, et need sõnad on kohased, kui vaadata, kuivõrd olulised täitvesaatvad volitused on komisjonil komp-, konkurentsipoliitika valdkonnas. neutraalsus, sõltumatus, karmus tuleb tagada õigusriigi põhimõtete jälgimine, neutraalsus, sõltumatus ja karmus. faktide osas, majandusteaduse osas, õigusteaduse osas, see on minu tegevuse aluseks. ma olen valmis kuulama kõiki, suurtest hargmaistest ettevõtetest väikeettevõtete esindajateni, riikidest kodanikeni, aga minu personalianalüüsid ja minu enda otsustusvõime on midagi, mida mitte keegi ei saa mõjutada. Euroopa konkurentsireeglite jõustamise autoriteetsus tugineb suurel määral meie sõltumatusele, erapooletusele ja ka konfidentsiaalsuspõhimõtete austamisele, eh, seda kõike siis eh, üksikjuhtumitega tegelemisel. kui mind volinikuks kinnitatakse, siis ma kaitsen neid põhimõtteid väsimatult. uurimusi viiakse läbi ning otsused esitatakse volinike kolleegiumile sõltumata sellest, mis riigiettevõttega on tegemist, kui kuulsad või kui suured nad on ja kui on tegu riigiabi juhtumitega, siis sõltumata sellest, millist riiki see juhtum puudutab minu jaoks on need äh, konkurentsiõiguse väärtused ja paljude asjade hulgas, mida ma Euroopa Parlamendis imetlen, on teie pühendumus nendele samadele väärtustele. kui mind ametisse kinnitatakse, siis äh, tahan teha teiega koostööd, hoolitsemaks selle nimel, selle eest, et sõltumatus, neutraalsus ja karmus on alati need äh, väärtused, millest me lähtume konkurentsiõiguse jõustamisel kriisi suudeti ohjata, jah. aga viimase paari aasta jooksul on Euroopa kogenud majanduslangust, kasvavat vaesust ning väga ebakindlaid tulevikuväljavaateid. meie ees seisev väljakutse on ilmselge. me peame aitama Euroopal uuesti jalule tõusta. me peame edendama majanduskasvu, looma töökohti, uuendama Äh, tooma tagasi dünaamika ja sotsiaalse ühtekuuluvuse. Äh, konkurents äh, mängib väga olulist rolli toetamaks komisjoni presidendi üleskutset luua töökohti, edendada majanduskasvu ja tulla toime nende suurte väljakutsetega, mis seisavad tööstuse ees, olgu tegemist suurte või väikeste ettevõtetega. minu eesmärk ongi keskenduda nendele takistusetele, mis on majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomise teel ettevõtted on edukad, kui nad äh, konkureerivad, tuginedes oma tugevatele külgedele. aga sellistel olulistel turgudel nagu energeetika ja digitaalsektor tuleb pöörata erilist, on vaja erilist valvsust, tagamaks, et äh, sellel turul domineerivad tegutsejad reeglitest kinni peavad. see on seda olu-, väga oluline on see ka selleks, et äh, innovatsioon VKE-des saaks õitseda. riigiabi vallas tuginen riigiabi moderniseerimise tegevuskavale. tegemist on moderniseerimisega, mis võimaldab liikmesriikidel äh, võtta endale rohkem ja rohkem vastutust riigiabi eest ja mis on isegi veelgi olulisem, see suurendab läbipaistvust ja, ja seetõttu võimaldab avalikkusel näha, kuidas me kasutame väga nappe avaliku sektori vahendeid. kodanikel on palju selgem pilt sellest, kuidas neid nappe vahendeid kasutatakse. see võiks olla suuremaks osaks meie debatist, mida me avalikkusega peame. mõnikord eh, riigiabi eh, ühinemiste ja eh, monopolide vastaste reeglite jõustamine toob kaasa ka teatud kaotused lühemas perspektiivis. aus konkurents ja muutused meie turgudel annavad majanduskasvu näol dividende, tõepoolest. aga nendega võivad lühemas perspektiivis kaasneda ka, kaasneda ka sotsiaalsed kulud. ma teen koostööd liikmesriikide ja regioonidega hoolitsemaks selle eest, et nende sekkumine ei hakkaks takistama strukturaalseid reforme ning samas teen koostööd ka liikmesriikide ja regioonidega hoolitsemaks selle eest, et need meetmed, mis kaasnevad üleminekuga, arvestavad ka äh, sotsiaalsete aspektidega. meie Euroopa konkurentsipoliitika tugineb äh, välja kujunenud äh, kindlatele põhimõtetele. Need on kirjas aluslepingutes ähm, ja on ajaproovile vastu pidanud ühtse turu avatuna hoidmine ning võrdsete võimaluste tagamine on meie konkurentsipoliitika vahetud eesmärgid. aga mida me niimoodi toimides tagada saame, ei ole ainult konkurents iseenesest, me saame tagada tõeliselt olulisi eesmärke, töökohtade loomist ja seda, et Euroopa majandus õitseb. üsna palju on juhtunud sellest ajast, kui konkurentsireeglid aluslepingutes esmalt eh, formuleeriti ja see on veel pehmelt öeldud. meie majandus on nüüd digitaalne. see ja mitmed teised arengud on meile esitanud väljakutse ja jätkuvalt esitavad meile väljakutseid. me peame pidevalt jälgima turgudel toimuvaid arenguid, me peame oma vahendid löögivalmis hoidma ning me peame ka ette aimama meie majanduses toimuvaid muutusi. selle kõige taustal on konkurentsipoliitikal väga oluline roll mängida. see aitab meie majanduskasvu taaskäivitada. minu äh, jaoks ei puuduta asi ainult ettevõtteid ja tarbijaid, see puudutab kodanikke, see puudutab inimesi, see puudutab meid. Euroopa ettevõtted väik-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, samuti suured hargmaised ettevõtted konkureerivad globaliseerunud maailmas ning distsipliin, mille kehtestavad Euroopa Liidu konkurentsireeglid, saab aidata meie ettevõtetel käituda innovaatiliselt ja tugevamaks muutuda. mõned väidavad, et on vastuolu konkurentsipoliitika ja tööstuspoliitika vahel. mina ei ole sellega nõus me vajame konkurentsipoliitikat täpselt samamoodi, nagu me vajame teadusuuringuid ja arendustegevust, innovatsiooni, investeeringuid ja kapitali ja samuti väga hästi haritud tööjõudu. ei ole äh, usaldusväärne tööstuspoliitika lihtsalt kaitsta ettevõtteid konkurentsi eest, seda tarbijate kulult ja seetõttu ma ei näe, konkurentsivoliniku portfellid kui eraldiseisvad portfellid, otse vastupidi. parem reguleerimine loob ja toetab ühe, ühisturgu ning soodustab konkurentsivõimeliste ettevõtete arengut Äh, reguleerimine kujundab turu reaalsust, me näeme seda telekommunikatsioonisektoris, kus turud on endiselt riiklikud, kuigi liberaliseerimine toimus aastaid tagasi. mõned väidavad, et me ei saa endale lubada tõhusat konkurentsireeglite jõustamist kodus, sest et välismaiseid turge sama tõhusalt ei kontrollita. jällegi, ma ei ole sellega nõus parim viis, kuidas valmistuda välismaiseks konkurentsiks, on olla konkurentsivõimeline kodus loomulikult tähendab see seda, et ma teen tihedat koostööd paljude teiste volinikega. aga eh, see on vaid üks eh, põhjus, miks konkurentsivoliniku portfell ei ole üksik portfell. Eh, ma loodan teha koostööd ka teiega, lugupeetud parlamendisaadikud, siin EKONi komisjonis ja ka saadikutega teistest komisjonidest ja samuti loodan teiega teha mitteametlikku koostööd Eh, sellepärast et teie tunnete oma valijaid paremini kui keegi teie, teie kuulete nende muredest ja nende lootustest. lugupeetud saadikud, me peame näitama, et me suudame leida lahendusi seal, kus lahendused Euroopa tasandil on vajalikud ning seda tehes Äh, kui tsiteerida äh, president Junckerit, peame me olema ambitsioonikamad suurtes asjades ja väiksemad ja tagasihoidlikumad väiksed, väikestes asjades hiljutine riigiabi moderniseerimise tegevuskava äh, paneb meid õigele teele, teele ja see aitab meil keskenduda just selle, nendele valdkondadele, kus meie sekkumine on vajalik ja samas usume, et liikmesriigid teevad seda, mis neil kõige paremini välja tuleb. monopolide vastases võitluses peame tugi, keskenduma ettevõtetele olulistes sektorites, mina toetan tugevat konkurentsi ja mina ei hakka piirama suuri ettevõtteid konkureerimas, tuginedes nende tugevatele külgedele, aga ma ei kõhkle esitamaks väljakutset eh, siis, kui suured ettevõtted hakkavad eh, ebaõiglaselt väikesi turult lihtsalt välja suruma. ma loodan, et ma leian eh, teis toetuse nendele samadele väärtustele, sellepärast et konkurentsipoliitika ei ole ainult bürokraatia või ainult tehnilised asjad, see puudutab väärtusi ning eh, need väärtused ma olen leidnud Euroopa Parlamendis ja ma loodan, et kui mind ametisse nimetatakse, siis ma leian endiselt teie toetust, me saame tegutseda ühiselt ja loomulikult võtan ma kohustuse pidada teiega sagedast dialoogi vastastikuse austuse vaimus, pidada dialoogi parlamendi ja teie komisjoniga, mitte ainult siis, kui minult nõutakse, vaid alati, kui see on võimalik. Eh, see on eh, Euroopa Parlamendi jaoks oluline, teie e-, esindate Euroopa valijaid ja ma loodan, et tänane kuulamine et paneb aluse väga heale ja viljakale koostööle, aitäh!